Good morning everybody. tere hommikust kõigile. Mr President. lugupeetud president, kallid sõbrad Euroopa Parlamendist. tere tulemast Brüsselisse, tere tulemast Euroopa Parlamenti, aitäh et tulite sellele väga olulisele üritusele, mis toimub siin Brüsselis. mul on väga hea meel ja Euroopa Parlamendil on väga hea meel selle kohtumise üle teiega, mis täna aset leiab. ma tahaksin tänada Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit selle võimaluse eest. suur aitäh teile, härra president ja nüüd äh, jätkan ma oma emakeeles, sellepärast et siin kojas on võimalik kõnelda kõigis Euroopa keeltes. tänane üritus on äh, väga oluline miljonitele Euroopa Liidu kodanikele, kellel on puuded ja samuti ka väga paljudele teistele inimestele kellel võib-olla ei ole alalist puuet, aga sellele vaatamata jälgivad nad siin toimuvat suure huviga. me peame hoolitsema selle eest, et õiguste ja võimaluste Euroopa on tegelikkus meie kõigi jaoks. kaasatus on Euroopa põhiväärtus ning meie sotsiaalse, sotsiaalne turumudel ei tohi mitte kedagi maha jätta. täna ühiselt peame me seda kohustust tugevdama. puuetega inimeste probleemid peavad olema meie prioriteetide hulgas, need peavad olema kõrgel kohal meie poliitilises ja sotsiaalses tegevuskavas. Euroopa Parlament on selle eest alati võidelnud. me oleme võtnud kasutusele meetmed, et puuetega inimesed saaksid täiel määral osaleda tööturul Äh, olgu nad siis kas äh, parlamendisaadikud või parlamendi personaliliikmed. meie äh, tänast üritust tõlgitakse kahekümne kolme ametliku keelde ja samuti viipekeelde ning kõik meie ürituse dokumendid on samuti puuetega inimestele kättesaadavad. Euroopa Parlament peab kohanema nende inimeste vajadustega, kes elavad puuetega ja mitte vastupidi. siin on küsimus vabaduses. kõigil peab olema võimalus töötada ja ennast väljendada eh, enda jaoks parimal võimalikul viisil. ja öö, eh, me peame eh, rakendama meetmed, mis võimaldavad to-, toetada neid inimesi, kes elavad puuetega ja samuti nende perekondi me peame hoolitsema selle eest, et kõigile on, kõigil on juurdepääs Euroopa Parlamendi hoonetele. selline juurdepääsetavus on üks meie olulisi väärtusi, me peame tagama kodanike demokraatliku osaluse, sõltumata sellest, kus nad on, mitte ainult siin Brüsselis, mitte ainult liikmesriikide pealinnades, vaid ka Euroopa Liidu kõige kaugemates linnades ja paikades puue ei tohi olla takistuseks inimestele, kes tahavad demokraatlikes protsessides osaleda. liiga palju meie öö, kodanikest ei saa veel nendest hüvedest osa, aga meie ülesanne on, on hoolitseda, et me saadaksime kõigile riigi ja valitsusjuhtidele sõnumi, et nad tagaksid kõigile meie kodanikele äh, sellised õigused ja et eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel oleks kõikidel kodanikel võimalus äh, valimistest osa võtta, iseäranis nendel inimestel, kellel on puue. me korraldame ka äh, infokampaaniaid, mis peavad olema kõigile kättesaadavad. oma mandaadi alguses kirjutasin alla vastastikuse mõistmise memorandumile Euroopa Parlamendi ja Hispaania äh, nägemispuuetega inimeste organisatsiooniga. ja ma arvan, et äh, tulevikus laienevad sellised kokkulepped ka siis teistele puuetega inimeste esindustele. nii et, et ma kutsuksin kõiki, kes siin esindavad erinevaid äh, liikmesriikide puuetega inimeste ühendusi, võtke see võimalus arvesse me peame kõigile tagama võrdse osaluse kõigis ähm, äh, elusfäärides, hariduses, äh, transpordi vallas, kultuurist osasaamise vallas. Äh, me oleme teinud viimastel aastatel samme edasi, aga me peame tegema veel palju enam praegune Euroopa äh, strateegia puuete inimeste jaoks aastani kaks tuhat kakskümmend äh, võtab kokku need edusammud, mis siiani on saavutatud ja paneb paika ka seda tee, mida mööda me peame tulevikus minna, minema. tehnoloogia annab väga suure panuse Äh, me saame kasutada igasuguseid mobiilseid rakendusi, kasutada tehnoloogiat kohtutes, avalikus sektoris. ma mõtlen ka sellele, kuidas saaks kasutada äh, näiteks äh, Galileo satelliidisüsteemi, tegemist on Euroopa satelliidisüsteemiga Äh, äh, paar aastat tagasi, kui ma olin volinik, äh, siis ma vastutasin alguses transpordi eest, edasi tööstuse eest ja siis tegime algust programmiga, mis võimaldas inimestel, kes olid liikumispuudega, saada siis abi, kui nad seda vajasid ja selle süsteem põhines siis satelliidisüsteemil ja tegemist oli tõesti eh, kogemusega, mis eh, toimis väga hästi nii et, et on olemas igasugused rakendused ka inimeste jaoks, kellel on näiteks eh, probleeme nägemisega, võimalik on kasutada selliseid prille, mis võimaldab inimestel saada andmeid jällegi signaalide abil, mis tulevad satelliitidelt, nii et, et jällegi äh, Äh, nägemispuudega inimesed või inimesed, äh, kes äh, üldse ei näe, need inimesed saavad sellele vaatamata liikuda. Nad ei ole sunnitud enam alati endaga kedagi kaasa võtma või, või juhtkoera kaasa võtma või kasutama muid abivahendeid. nii et, et tegemist on sammuga edasi, on väga palju selliseid kaasaegseid rakendusi, mis saavad puuetega inimesi aidata ja need äh, ja äh, väga oluline on, et me pööraksime tähelepanu ka, kuidas puuetega inimeste juurdepääsu kultuurile parandada. ja me tahame samuti välja töötada Euroopa puuetega inimese kaardi. me tahame vastastikust äh, tunnustamist siis puuetega inimeste vajaduste osas edendada kogu Euroopas kui ma olin transpordivolinik, siis mul oli võimalus panna äh, alus ka reisijate õiguse alasele määrusele. see lubab saja kolmekümne miljonil inimesel, kellel on liikumispuue, äh, reisida nii mugavalt kui võimalik, näiteks lennujaamades. Äh, ja nende jaoks on mõeldud siis äh, eraldi teed lennujaamades äh, ja niimoodi tagame kõigile liikumise vabaduse, minu jaoks. ei ole küsimus ainult solidaarsuses, eelkõige on küsimus vabaduses, vabadus on kõige olulisem sõna. vabadus iseloomustab Euroopa Liitu ja see on üks Euroopa Liidu alusväärtusi. aga Euroopas on endiselt liiga palju tõkkeid. Euroopa investeerimiskavad äh, äh, äh, võimaldavad arenguid rahastada ja võimaldavad olukorda parandada, aga liikmesriigid peavad andma ka oma panuse. Nad peavad kasutama kõiki eelarve võimalusi, nad peavad investeerima rohkem äh, Äh, rohkem tuleb investeerida ka biomeditsiinilistele uuring, äh, uuringutesse selleks, et parandada inimeste liikuvust, meil on ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programm, äh, mis võim-, võimaldab samuti arvestada puuetega inimeste vajadusega, me peame vaatama meditsiiniseadmete arengut, me peame näitama oma juh-, juhi rolli selles valdkonnas Need jõupingutused, mida me teaduse ja uurimistegevuse vallas teeme, on olulised ja need annavad ka tööd puuetega inimestele. puuetega inimesed moodustavad üsna olulise osa meie töötavast elanikkonnast ja töö tähendab samuti vabadust, tahaksin seda korra, korrata. tööhõivealase võrdsuse direktiiv või, võitleb igasuguse diskrimineerimise vastu tööturul ja nõuab kõigi võrdset kohtlemist. Äh, sellele vaatamata puuetega inimeste tööhõive on veel endiselt ainult kakskümmend protsenti. on väga äh, palju inimesi, äh, kel, kes ei leia tööd. Euroopa Parlamendi möödunud aastane raport juhtis tähelepanu sellele, et meie lähenemine puuetega inimestele on Euroopas väga killustatud, eriti selles osas, mis puudutab puuetega inimesi ja tööturgu Äh, jah, äh, liikmesriikides kehtivad erinevad reeglid ja äh, meil on vaja teatud ühtlustamist Euroopas selleks, et ei diskrimineeritaks kedagi. meil on vaja rohkem ühtlustamist just nimelt Euroopa Liidu tasandil. liikmesriikidel on kohustus järgida võrdse kohtlemise direktiivi, samuti ÜRO vastava valdkonna konventsioone. meil kui puuetega inimesed töötavad, siis on, toimib ka meie majandus äh, korralikult ja loomulikult peavad meie ähm, avaliku sektori asutused töötama selle nimel, et kõik saavad tööturul osaleda ja loomulikult peab sellele, sellega arvestama ka maksu ja avalike hangete äh, süsteemis. Äh, me ei kaota silmist vajadust teie õigusi kaitsta Äh, aitäh äh, ka meie puuetega inimeste intergrupile siin parlamendis, mis on vanimaid intergruppe, mis meil üldse on ja see on alati edendanud siis ähm, äh, puuetega inimeste huve nii Euroopa Parlamendis kui ka mujal Äh, tahan Marek Pluurat eriti tänada selle tohutu töö eest, mida ta on teinud selleks, et täielikult äh, kaasata puuetega inimesed ja tahaksin talle aplausiga täna tunnustust avaldada kõige selle eest, mida ta on teinud. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Äh, lõime me parlamendisaadikute võrgustiku, äh, mida juhib Adam Koosa ja see tegeleb just nimelt puuetega inimeste õigustega. tahaksin ka äh, teid tänada tehtud töö eest. see võrgustik omab esindajast kaheteistkümnest parlamendikomisjonist ja niimoodi tõstet-, tõstetakse siis inimeste teadlikkust puuetega inimeste vajadustest ja samuti tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, mis on teinud, loonud ameteid, mis äh, töötavad välja just nimelt spetsiaalseid haridusprogramme puuetega inimeste vajadust, on olemas ka akadeemiline võrgustik, mis tegeleb puuetega inimeste probleemidega ja teeb soovitusi kõigile liikmesriikidele. Äh, suur aitäh veel kõigile ja kolleeg Helga Stevensile siin Euroopa Parlamendis, tänu kellele võeti vastu resolutsioon Euroopa puuetega inimeste strateegia. suur aitäh! parlamendi seisukoht on selge ja nüüd on aeg Euroopa puuetega inimeste strateegia ellu rakendada, see peab saama üle võetud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide õigusaktides ja peab olema osaks Euroopa poolaastast. me nõuame alalist dialoogi kõigiga, et panna paika ka meie strateegia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. alustame loomulikult teist ja teie organisatsioonidest Euroopa äh, puuetega inimeste foorumi moto on, et ühtegi otsust ei tohi langetada ilma teie osaluseta ja mitte ühtegi otsust Euroopas tegelikult ei tohi langetada ilma teie osaluseta ning seetõttu on parlamendi uksed teile avatud, nad on äh, avatud teile koostööks selleks, et te siia tulete ja mitte ainult täna jah, see on üks kõige olulisemaid ja suuremaid üritusi, mis siin Euroopa Parlamendis kunagi on osa, korraldatud, aga meie uksed on teile avatud iga päev, iga päev. me oleme valmis kuulama teie mõtteid, me oleme valmis kuulama teie ettepanekuid ja otsustama ühiselt, milline meie tulevik peab olema siin Euroopa kodanikena oma vabadusi nautides. aitäh, et täna siin Brüsselis olete! ja nüüd annaksin ma sõna Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi presidendile, härra Vardakas Taanissele, palun. austatud, austatud äh, härra president, austatud külalised, kõnelejad, osalejad, delegaadid, kolleegid üle terve Euroopa Liidu. härra president, oleme kokku tulnud põhjast, lõunast, idast, läänest. Euroopa mitmekesisus on täna siin kohal Like... ma tahaksin Euroopa puuetega inimeste liikumise nimel tänada teid, härra president, tänada teie kolleege, parlamenditeenistusi suurepärase sujunud koostöö eest selle väga olulise ürituse korraldamise jooksul. nagu te, härra president, täiesti õigesti ütlesite, on parlament olnud algusest peale väga tugev puuetega inimeste õiguste eest võitleja. ja tõesti, Euroopa Parlamendi puuetega inimeste intergrupp on äh, kõige vanem ja aktiivsem puuetega inimeste intergrupp ja ma tahaksin tänada kõiki selle intergrupi liikmeid nende pühendumise, pühendumuse ja toetuse eest. ma tahaksin ühtlasi tänada ka kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on toetanud meie delegatsioone täna siia jõudmisel liikmesriikidest. The... tegemist on neljanda Euroopa Parlamendiga, puuetega inimeste parlamendiga. esimene nendest leidis aset tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal, tähistamaks esimest rahvusvahelist puuetega inimeste päeva kolmandal detsembril. teine selline parlament tuli kokku kahe tuhande kolmanda aasta lõpus. siis, kui päädis seni ainus Euroopa Liidu puuetega inimeste aasta ja sellepärast, härra president, me kutsume üles Euroopa Komisjoni ja palume toetust Euroopa Parlamendilt käivitada uuesti menetlus, et mobiliseeritaks ühiskonnad, huvipooled, otsuse langetajad selleks, et äh, kuulutataks välja teine Euroopa puuetega inimeste aasta tuhande, kahe tuhande, kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. väga oluline on siinkohal öelda, et need kaks puuetega inimeste parlamenti leidsid aset ajal, mil Euroopa Liit laienes. kolmas äh, toimus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aastal, mis äh, oli äärmiselt äh, raske. majanduskriis, rahanduskriis, mõnedates riik, mõnedes riikides sotsiaalkriis ja esimesed ohvrid sellel kriisil olid igal pool puuetega inimesed. meie õiguseid on väga oluliselt kärbitud. tänane neljas puuetega inimeste parlament leiab aset perioodil, kus Euroopa Liit on äh, taastumas. nüüd on vaja uut hoogu, uut lainet. selleks, et tulla tagasi Euroopa Liidu põhiväärtuste juurde Euroopa sotsiaalõiguste sammas on loodud. konventsioon on vastu võetud. meil on vaja lisaks meetmetele väga suurt kollektiivset tahet kõikidest institutsioonidest, sellist tahteavaldust, nagu on näidanud äh, härra president Euroopa Parlament. ja ma loodan, et teil õnnestub siin kojas kokku kutsuda kolme presidendi teine kohtumine. härra Juncker, härra Tusk ja loomulikult teie ise võiksite uuesti kokku tulla. esimest korda tulite kokku kahe tuhande üheteistkümnendal aastal selleks, et rääkida institutsionaalsest üleskorraldusest, mis on vajalik selleks, et rakendada meetmed, mida meil on vaja järgnevatel aastakümnetel ja paari sõnaga sellest ka hiljem räägin. tänane oluline kohtumine keskendub sellele, et me võtame vastu kaks väga tähtsat dokumenti. kõigepealt dokumendi selles osas, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa valimistele juurdepääsetavust. tegemist oleks siis Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi manifest Euroopa valimistele. õigus valimas käia, osalus Euroopa poliitilises elus äh, õigus kandideerida ja õigus valida. me teame, et sajad tuhanded puuetega inimesed on äh, jäetud ilma oma valimisõigusest. ja tõesti, äh, meile teeb suurt rõõmu see, mida te ütlesite selle kohta, mida parlament on teinud valimistele juurdepääsetavuse tagamiseks selle koja sõnum ja parlamendi sõnum kogu aeg peaks olema väga selge nii liikmesriikide kui ka komisjoni suunas, et nad peavad tagama selle, et nad eemaldavad need tõkked, mis takistavad täna puuetega inimestel osalemast äh, ühiskonnas täiskodanikena, sest küsimus on tegelikult lihtne, kas me oleme kodanikud. kui me ei saa valida, siis me ei ole kodanikud me ei ole Euroopa Liidu kodanikud sellisel juhul ja see on meie nõue, meie nõue kõikide poolt, kõigile, kes otsuseid langetavad. ja teine dokument, mille me täna vastu võtame, on väga-väga oluline resolutsioon. see puudutab Euroopa puuetega inimeste strateegiat järgmisteks aastakümneteks. meil on vaja kõigehõlmavat, äh, robustset ja tugevat Euroopa strateegiat selleks, et käivitada see, nende programmide rakendamine. puuetega inimeste konventsioon peab rakenduma, see võeti vastu kriisi keskel ja kui ma peaksin praegu hindama seda, mis on tänaseks saavutatud, siis ma ütleksin, et kõike arvesse võttes üsna hästi on läinud, üks erand aga, härra president, Euroopa Liidu institutsioonid ei eh, nõudnud nendelt riikidelt, kes eh, kasinuskavad sisse viisid, et nad kaitseksid puuetega inimesi. Nad ei nõudnud seda, aga see on Euroopa Liidu institutsioonide kohus ometigi. ja kui nende riikide valitsused väidavad, et Euroopa Liidu institutsioonid nõuavad äh, neilt meetmeid, et puuetega inimeste õiguseid ja toetusi kärbitakse, siis peaks tegelikult äh, Euroopa Liidu institutsioonid vastuseisu avaldama. uus aastakümme mis peaks algama teise Euroopa puuetega inimese aastaga ja väga tugeva kõikehõlmava puuetega inimeste strateegiaga, peaks pakkuma uue kõikehõlmava holistliku lähenemise puuetega inimeste õigustele. et me pöörduksime tagasi Euroopa väärtuste juurte juurde, juurde.. loomulikult see Euroopa puuetega inimeste strateegia peab olema äh, täies mahus kaasatud ja integreeritud äh, uude mitmeaastasesse finantsraamistiku uuel eelarveperioodil Euroopa Liidus. kakskümmend aastat on möödunud Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi loomisest ja täna tähistame me seega kahekümnendat tegevuse kohaloleku aastapäeva. kakskümmend aastat oleme puuetega inimeste probleemid toonud nendeni, kes otsuseid langetavad. me koondusime selleks, et tagada see, millest rääkisite teie, härra president. mitte midagi ärgu otsustatagu meie kohta ilma meieta. ja siit saalist äh, väljaspool on üleval üks fotonäitus, mis äh, annab ülevaate meie kahekümnest aasta, kahest aastakümnest. ma tahaksin tänada kõiki teid, kolleege, selle eest, et osalete tänasel foorumil me ei ole mitte ainult äh, taganud võimalused väga struktuurseks dialoogiks täna Euroopa Parlamendiga ja teiste institutsioonidega ja kodanikuühiskonnaga laiemalt, aga me saadame täna välja ka sõnumi, emantsipeerumissõnumi, sõnumi, et äh, diskrimineerimine lõpetada vabaduse sõnumi, nii nagu ütles härra president me nõuame endale oma õigused tingimusteta, nõuame me, et meid koheldaks täieväärtuslike kodanikena meie liikmesriikides ja Euroopa Liidus. ja see sõnum peab jõudma kõigi nendeni, kes otsuseid langetavad. külades, linnades, suurlinnades, metropolides, kõikides liikmesriikides ja loomulikult siin Euroopa Liidus. ma soovin meile kõigile viljakat päeva täna. mitte midagi ärgu otsustatagu meie kohta ilma meieta. I think now we change the panel. Um, I think I should give the floor. Köszönöm szépen. aitäh. aitäh, härra president. ja aitäh sissejuhatava sõnavõtu eest Euroopa puuetega inimeste foorumi presidendilt. ma tahaksin nüüd ennast tutvustada, ma olen Adam Koša, olen Euroopa Parlamendi liige ja puuetega inimeste intergrupi asepresident või kaaspresident. me läheneme Euroopa Parlamendi valimistele aastal kaks tuhat üheksateist ja seetõttu on õige aeg rääkida üldisest valimisõigusest Euroopa Liidus ja liikmesriikides. milline on olukord praegu? millised on puuetega inimeste valimisõigused? arutame täna hommikupoolikul neid teemasid. muude teemade hulgas käsitleme järgmisi küsimusi kas äh, on kättesaadavad äh, ligipääsetavad äh, valimislehed näiteks Braise või lihtsustatud kirjas, kas puuetega inimesed saavad täielikku abi hääletamisel? kuidas võtta maha tõkked, mis on puuetega inimeste ees, kes soovivad kandideerida valimistel? või kas on vaja läbi vaadata õigusvõime ja teovõime reeglid. kõigepealt saavad sõna eksperdid. Neil on kõneaega maksimaalselt viis minutit, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et meie aeg on piiratud, palun pidage kinni teile ette nähtud ajast, meil on üks tund aega ekspertide ärakuulamiseks ja kasutaksin sellest tunnist kümme minutit äh, selleks, et anda sõna saalis viibijatele. pärast eksperte saavad saalist sõna kõnelejad kaheks minutiks, meil on terve rida kõnelejaid ja meie juhime seda debatti koos kaasesimeestega sõnasoovijaid on väga palju ja seetõttu ma väga palun, et te peaksite kinni teile ette nähtud ajast. ma annan ka märku, millal teie aeg hakkab otsa saama, aga palun hoidke seda meeles, et kõik saaksid võimaluse kõneleda ja nüüd äh, tutvustan oma kolleegi Marek Pluurat ja äh, proua Pigot. tema esindab äh, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit, ka nemad soovivad sõna saada, aga enne kui ma neile sõna annan erandkorras annaksin kiiresti sõna meie esimesele eksperdile. ta, tema nimi on Georgios Tassis, ta on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president. tal on kahjuks kiire, ta peab minema oma kolleegi matustele kella poole üheteistkümneks, seetõttu ma annaksin talle kohe praegu sõna, aga ma ei näe teda siin saalis oi, aga mulle öeldi, et ta ei saanud kauem oodata ja ta on olnud sunnitud juba lahkuma. sel juhul teeme väikse muudatuse ja kuulame teist eksperti, aga annaksin sõna oma kolleegidele. kõigepealt Marek Plurale, kes tervitab teid lühidalt. pärast Marek Plurat saab sõna proua Pigo. ja pärast teda jätkame ekspertidega. härra Plura, palun. aitäh, Adam. daamid ja härrad, tervitan teid südamest ja tänan teid, et olete vaevaks võtnud äh, siia Euroopa Parlamenti kohale tulemise ja jagate oma kogemusi ja arvamusi siin meiega. tänan Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit, kes korraldas selle erakordse ürituse täna ja mul on suur au teie kõigiga siin täna kohtuda. mul on hea meel, et koos kolleegidega on mul võimalus juhtida seda koosoleku osa mis on minu jaoks äh, väga oluline. ma olen ka ise puudega, nagu kõik teie äh, siin saalis, olen ka mina valija. ma kandideerisin ja olin Poola parlamendi liige, nüüd olen Euroopa Parlamendi liige. mitme aasta jooksul osalesin tegevustes, millega üritati äh, Poolas äh, luua võimalused äh, puuetega inimestele valimistel osalemiseks. oleme Poolas äh, paljutki saavutanud. meil on terve rida võimalusi, äh, mis aitavad puuetega inimestel kergemini demokraatlikus protsessis osaleda ja meie delegatsioon jagab oma kogemusi hea meelega teistega. kahjuks oleme viimasel ajal näinud Poolas murettekitavat suundumust selliste võimaluste äravõtmiseks, nagu näiteks posti teel hääletamine või äh, tugiisiku abil hääletamine. selline, mm, sellise süsteemi äh, kehtetuks tunnistamine oleks lubamatu ja ma arvan, et mitmetes riikides on tehtud muudatusi, millega lihtsustada äh, kodanikuõiguste teostamist äh, puuetega inimeste poolt ja ma arvan, et sel teemal on täna võimalik arvamusi vahetada ja rääkida parimatest äh, kogemustest. ma olen veendunud, et äh, meil on veel väga palju võimalik ära teha. Euroopa vajab meie häält, meie osalemist sotsiaalses elus ja avalikus debatis poliitiliste küsimuste tõstatamisel, samuti otsuste langetamises täna üritame vaadata, kus on tõkked ja kuidas nendest lahti saada, et äh, puudest ei kujuneks mm, piirang äh, kodanikuõiguste teostamisel Euroopas. nii palju minu poolt sissejuhatuseks ja nüüd annaksin sõna kaaspresidendile proua Pigole, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi täitevkomitee liige Thank you, Mr Flora. aitäh, härra Flora. mul on väga suur au olla osaks tänasest üritusest. ma olen hiljuti eh, valitud Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi täidesaatvase komitees ja mul on, eh, ma tegelen eriti just eh, vaimupuudega inimestega ja nende peredega. tänane päev on väga suure ajaloolise tähtsusega. muutub, äh, täna möödub kümme aastat, kui puuetega inimeste konventsioonil all, allkirjastati ÜRO-s ja kakskümmend aastat tagasi loodi Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ja see andis meile võimaluse ühiselt äh, töötada ja ühise häälega kõnelda kõigi Euroopa puuetega inimeste nimel see on ajaloolise tähtsusega päev ka sellepärast, et meil on praegu võimalus muuta järgmine aastakümme väga teistsuguseks aastakümneks. ja minu arvates on täna ajaloolise tähtsusega päev ka sellepärast, et teid on siin nii palju täna. meil on peaaegu kaheksasada puuetega inimest kogu Euroopast siin koos, kes esindavad kõiki eh, erinevaid puuetega inimesi Euroopas ja ma olen täiesti hämmastunud ja mul on väga hea meel selle üle, et sellest kaheksasajast inimesest peaaegu kakssada on inimesed, kellel on vaimupuue. selline asi on tõesti esmakordne, et nii palju ka neid inimesi siin on mida see kõik tähendab? see tähendab, et meil on olemas otsusekindlus puuetega inimesed on otsustanud oma õigusi teostada. üha rohkem ja rohkem ollakse teadlikud nendest inimestest ja isegi need inimesed, kes ajaloolistel põhjustel on olnud kõige tõrjutumad ja see tea-, tähendab ka seda, et meie koostööviisid, üksteiseni jõudmise viisid, uute partnerite ja võimaluste leidmise viisid toimivad sellepärast et eh, inimesed on siia tulnud läbi oma riiklike delegatsioonide, nad on tulnud eh, läbi parlamendisaadikute toetuse, nad on tulnud läbi ühenduste, eh, mis esindavad puuetega inimesi, nii et, et me oleme leidnud koostööviise, liitude ja partnerluste loomise viise ja see ongi tegelikult poliitika, see ongi täielik osalus Euroopa poliitikas aga meil on veel väga pikk tee vaja käia. on ikka veel inimesi, kelle õigusi eiratakse, kes äh, ei äh, saa oma õigusi kasutada kõige julgemal viisil, nad ei saa kasutada oma äh, õigusi juriidiliselt, nende võimet pi-, piiratakse, neile pannakse eestkostjad ja seetõttu ei saa mõned inimesed teostada oma õigusi, nad ei saa iseenda nimel tegutseda ja neid ei võeta tõsiselt eh, kõigi ühiskonna institutsioonide poolt. see on häbiväärne, et Euroopas kahekümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sellised asjad endiselt toimuvad ja enne, kui me neid seadusi ei muuda, ja ei võta äh, äh, kasutusele meetodeid, mis võimaldavad nendel inimestel samuti otsuseid langetamistes osaleda, selle hetkeni, kui ka need inimesed ei ole vabad, ei ole keegi meist vaba. see on kõige suurem väljakutse, mis meie liikumise ees seisab. me oleme kuulnud ka teistest tõketest, mis tuleb kõrvaldada. kui meil täna õnnestub edu saavutada, siis asjad muutuvad. järgmiseks Euroopa puuetega inimeste parlamendiks peaksime saama tagasi vaadata äh, sellele uue aastakümne äh, algusele, mida Jannis kirjeldas ja mida me peaksime nägema. me peaksime nägema, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta parlamendivalimised olid kõigile juurdepääsetavad et puuetega inimesed osalesid ähm, äh, valimistel sellel määral, mis peegeldab nende huvi poliitika vastu ja suur äh, hulk puuetega inimestest valiti siia parlamenti ja nad on siin täiskogu saalis koos teiste kolleegidega, kelle sõnavõtte me juba kuulsime. mida me veel peaksime nägema? me peaksime nägema, äh, et on Euroopa puuetega inimeste aasta. me peaksime nägema, et on eh, iga-aastane eelarve eh, programmidele, mis eh, puuetega inimese õigused ja kaasatuse muudab tegelikkuseks igas Euroopa Liidu liikmesriigis. ning me peaksime nägema, et kui viiakse aastal kaks tuhat kakskümmend kaks läbi uus kodakondsusuuring, siis tõepoolest ei ole üheski äh, Euroopa riigis enam selliseid, Euroopa Liidu riigis selliseid inimesi, kes ei saa hääletada. nii et, et ma olen valmis tegema koostööd parlamendisaadikutega, kes meid on siia sellele väga oluli-, sellesse väga olulisse paika kutsunud, olen valmis tegema koostööd volinikega, kes meiega ühinevad ja olen valmis leidma viise, kuidas edasi liikuda kuidas teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega ja siis olen valmis minema tagasi oma kodukohta, oma äh, linnadesse, küladesse, kogukondadesse ja nõudma, et mind kaasatakse ning olen valmis harima inimesi, hoolitsemaks selle eest, et me saame oma õigusi täiel määral teostada, neid õigusi, mis meil Euroopa Liidu kodanikena on. eile kohtusime äh, Lõuna-Aafrika äh, Äh, kaasatuse äh, foorumiga ja nende moto oli, võtke kuulda meie häält vaik-, äh, valjuhäälselt ja selgelt. This movement. see liikumine on ühtne, meil on valjuhäälne ja selge sõnum, et puuetega inimestel peavad olema täielikud õigused, aitäh! Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köz. Aitäh! lugupeetud proua Pigot, aitäh selle suurepärase sõnavõtu eest ja nüüd annaksin sõna meie esimesele eksperdile, Harry Rochile. ja ma paluksin, et palun peaksite kinni oma kõneajast, mis on viis minutit. Good morning! tere hommikust! lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, volinikud, ametnikud. ma alustan jällegi, tere hommikust, Euroopa Parlamendi saadikud, volinikud, ametnikud kaasesindajad, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. mul on väga suur au olla siin täna ning kõnelda Euroopa Parlamendis. mina olen Harry Roach, ma olen ähm, kaasava Euroopa juhatuse liige, tegemist on puuetega inimeste ja nende perede ühendusega, äh, täiskohaga äh, Äh, olen äh, siis äh, ühe Ühendkuningriigi ettevõtte tegevjuht ja räägin teile täna neljast asjast. kõigepealt nendistest asjadest, mis ei lase vaimsete puuetega inimestel hääletada ning poliitilistes erakondades ja poliitikas osaleda. teiseks räägin sellest, mida ÜRO puuetega inimeste õigustega äh, konventsioon ütleb selle kohta, mida riigid ja Euroopa Liit peavad tegema. kolmandaks toon äh, oma kogemusest näiteid selle kohta, kuidas meie saame osaleda poliitikas oma riigis ja ka Euroopas ja neljandaks räägin sellest, kuidas me kõik siin täna saame asju muuta kas me oleme pärit Euroopa Komisjonist, Euroopa Parlamendist või oleme puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. mis takistab siis inimesi hääletamast? kümnes riigis Euroopa Liidus äh, on seadused õigusvõime kohta, mis ei lase vaimse puudega inimestel hääletada mõnedes riikides inimesed, kes äh, on siis ähm, psühhiaatria, kinnistes psühhiaatriaasutustes ei saa hääletada ja mõnikord on meile keelatud ühinemisvabadus. me ei saa äh, olla teatud ametikohtadel. toon teile mõned näited. üks Hispaania naine pidi äh, sooritama testi ja tõestama, et ta on võimeline hääletama. tahaksin teilt küsida mis saaks siis, kui kõik inimesed peaksid sellise testi sooritama, kui palju hääletajaid selle testi läbiks? mul on väga hea meel äh, öelda, et äh, erakonnad Hispaania parlamendis on nüüd lubanud äh, selle olukorra ära parandada. isegi kui seadus ei keela inimestele hääleõigust, on äh, Äh, juurdepääsetavus endiselt väga suur äh, probleem, valimiskabiinid äh, ja see, kuidas häält anda, võivad olla väga raskesti kasutatavad või raskesti mõistetavad. info selle kohta, kuidas ennast registreerida, kuidas hääletada, kelle eest hääletada, kelle poolt hääletada, on väga keeruline ja seda ei edastada kergesti loetavas ja mõistetavas vormis Äh, ametnikud valimisjaoskondades äh, ei äh, toeta neid inimesi, kes on puuetega, tihtipeale vaimupuuetega inimesi ei kutsuta poliitilistele kohtumistele neid ei, nende arvamust ei küsita asjades, mis on olulised nende jaoks ja nende kogukondade jaoks ja samuti valitsevad äh, siis äh, eelarvamused äh, vaimsete puuetega inimeste osas, mis muudab nende osaluse samuti raskeks, nad ei saa näidata oma kogemusi ja oskusi ja see puudutab ka nende perekonnaliikmeid inimesed, kes on institutsioonides Äh, ja hoolduse all ne-, nemad ei saa registreerida või oma häält anda, neil võib isegi raske olla valimisjaoskondadesse jõudmine. Äh, mida ütleb ÜRO konventsioon? ÜRO puuetega inimeste konventsiooni komitee vaatab, kuidas Euroopa Liidus konventsioonist kinni peetakse ning nemad väljendavad sügavat muret selle pärast, et kogu Euroopas puuetega inimesed ja iseäranis need, kellel ei ole õigusvõi-, õigusvõimet, kes elavad institutsioonides, ei saa teostada Äh, oma hääleõigust ja valimised ei ole neile juurdepääsetavad. Äh, ÜRO puuetega inimeste komitee on äh, nõudnud Euroopa Liitu võtma kasutusele meetmed, et kõik inimesed, kes on puuetega, ka need, kes on eestkoste all, saaksid oma hääleõigust kasutada ja saaksid osaleda valimistel, neile peaks olema eh, kättesaadav info ja võimalus hääletada ja mida saaks teha selleks, et juurdepääsevust eh, teha? Harry, ma väga vabandan, aga kuna eh, sa, me oleme ajast väga kõvasti maha jäänud, paluksin, et sa räägiksid lühi, lühemalt. aitäh, Morin! see oli, äh, äh, nende lugude jagamine äh, teiega oli suur võimalus. ma mõistan, et paljud poliitikud võib-olla ei tea, millised on need väljakutsed, millega vaimupuuetega inimesed silmitsi seisavad ja tahaksin teile tuua näiteid ka poliitikutest, kellel on vaimupuuded ja kes on äh, ametisse valitud. Sarah Picard, kes on äh, valitud ametisse siis oma kohalikus äh, omavalitsuses viimaseks kuueks kuuel aastal, ta ütleb, et ta äh, hoolitseb selle eest, et puuetega inimeste huvid tema valimisringkonnas on kohaliku omavalitsuse tegevuse keskmes. Angela Ratchet sai Hispaania, hakkas Hispaania poliitikas osalema mais äh, kaks tuhat üheksa äh, ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Kevin Harding äh, sai Serbi linnapeaks Põhja-Yorkshire'is ja kaks tuhat neliteist Äh, kutsuti ta siis ähm, kuninganna sünnipäevale ja teda autasustati äh, puuetega inimeste heaks tehtu eest ja need inimesed on suureks äh, näiteks sellest, kuidas puuetega inimesed saavad barjääre langut-, langetada ja osaleda otsuste langetamisel. aitäh, Harry! Thank you, Harry. I am sorry, I know you äh, aitäh Harry, ma saan aru, et sul oli väga-väga raske oma ettekannet ühendada. aitäh. aitäh. ja nüüd annaksin sõna Euroopa Parlamendi asepresidendile Dimitrios Papadimulisele ta on ka kõrgetasemelise soolise võrdõiguslikkuse rühma juht ning ta isiklikult on seotud siis meetmetega, mis aitaksid muuta parlamendi kaasavaks ja avatuks. ma vabandan hetkeks, et ma pean, Dmitri, sind katkestama. ma lihtsalt tahaksin vabandada kõigi eest, et meil siin on praegu tehnilisi probleeme. nii et, et vabandan kõigi eest. Thank you. Thank you, Chair aitäh äh, äh, juhataja, äh, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi administratsiooni esindajad, kallid külalised. mul on väga hea meel olla siin täna teiega ning osaleda neljandal puuetega inimeste Euroopa Parlamendil. Euroopa Komisjoni andmete kohal on iga kuues inimene Euroopa Liidus puudega Äh, ja need puuded võivad ulatuda siis kergetest puuetest rasketeni, peaaegu kaheksateist miljonit inimest. paari päeva eest tähistasime puuetega inimeste rahvusvahelist päeva. selle päeva eesmärk on edendada puuetega inimestest arusaamist ning äh, leidma toetust nende õigustele, väärikusele ja heaolule meie Euroopa Parlamendis tähistasime seda päeva sellel aastal sellega, et korraldasime eh, personaliliikmetele info, infoürituse nendele personaliliikmetele, kes hoolitsevad siis puuetega pereliikmete eest või pikaajaliselt haigete pereliikmete eest meil on parlamendis äh, võrdsuse äh, ja mitmekesisuse töörühm, mida ma juhin ja meie töörühma eesmärk on igati hoolitseda siis puuetega inimeste eest, et Euroopa Parlamendis saaks koht, mis on kõigile juurdepääsetav. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võttis Euroopa Parlament vastu põhimõtete dokumendi, kuhu lülitasime siit sisse ka siis mitmekesisuse ja äh, puuetega inimeste tööhõive ja integreerimise suurendamise. parlamendi juhatus on võtnud vastu oma teise äh, mitmeaastase äh, soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse tegevuskava. see tegevuskava on peamine vahend, millega me soovime saavutada konkreetseid samme võrdsuse ja mitmekesisuse vallas Euroopa Parlamendis. mis puudutab puuetega inimesi, siis selles programmis on paika pandud neli peamist eesmärki arendada institutsionaalset kultuuri, nii et, et see kaasaks puuetega inimesi, äh, rakendada positiivseid meetmeid selleks, et võtta tööle puuetega inimesi, äh, hõlbustada nende tööletulekut ja nende karjääri ning edendada äh, Äh, nende juurdepääsetavus äh, infole, hoonetele ja arvutitele ja tahaksin iseäranis rõhutada seda, et Euroopa Parlament on siiamaani ainus Euroopa Liidu institutsioon, millel on positiivsed meetmed lepingulistele töötajatele, kes on puu, puudega Äh, viimase kolme aasta jooksul värbasime siis üksteist inimest tööle selle äh, kava raames. see näitab, et Euroopa Parlament on sellele teemale tõesti pühendunud. meie jaoks on prioriteetsed ka sellised küsimused nagu elu ja töö tasakaal, väärikus töökohal ning üksikisiku austamine äh, ainult läbi kõigi pühendumuse Euroopa Parlamendis saab äh, kolleegide kaasamine, kellel on puuded, äh, edukas äh, kõikjal. ja mina jätkan neid jõupingutusi selleks, et koordineerida ja edendada siis puuetega töötajate õigusi. suur aitäh! suur tänu! teile, härra Papadimulis. ja nagu te kuulsite, väga palju on juba ära tehtud ja ma olen veendunud, et Euroopa Parlament on olnud ja on ka tulevikus äh, heaks eeskujuks kõigile teistele. annaksin nüüd sõna Šistov Paterile, kes on äh, majandus- ja sotsiaalkomis-, komitee liige ja tema on koostanud raporti selle kohta, kuidas tegelikkuses puuetega inimeste õigustest kinni peetakse Euroopa Parlamendi valimiste puhul. Kristof, teil on sõna, palun. daamid ja härrad, loomulikult ei olnud lihtne ülesanne pool oma jutust kärpida siin järsku, aga ma üritan mina arvan, et kõigile on selge siin saalis, et väga paljude puuetega inimeste jaoks üle Euroopa Liidu ei ole valimisõigus midagi reaalset, vaid teoreetiline. mina olen ECOSOC-is äh, majandus- ja sotsiaalkomisjonis äh, kol-, komitees äh, ette valmistamas raportit selle kohta, kuidas tegelikkuses näeb välja valimisõigusega lugu puuetega inimeste jaoks. paari kuu pärast tahame me esitada väga detailse kõikehõlmava analüüsi selle kohta, milline on tänane reaalsus kui keegi teist tahaks meid aidata ja andmeid koguda organisatsioonidelt ja institutsioonidelt kokku oma koduriikides, äh, siis selleks on rohelised ja kollased need äh, paberid, mille te võiksite täita ja panna saalist väljas olevasse kasti. meie keskendume Euroopa valimistele, aga me oleme veendunud, et algatus äh, parandada Euroopa Liidu tasandil olukorda, mõjutab kindlasti ka seadusandlust liikmesriikides äh, siis üleriiklike ja kohalike valimiste puhul. ma arvan, et kui see raport äh, avalikustatakse, saavad poliitikud äh, piisava info ja vajaliku info selleks, et astuda tõhusaid meetmeid. enam ei ole välja vabanduseks mingisuguseid argumente on tõsi küll see, et selleks, et valimisseadust muuta, peavad kõik liikmesriigid sellega ühehäälselt olema nõus, aga tõsi on ka see, et mitte midagi ei saa juhtuma enne, kui Euroopa Parlament esitab selleks ametliku ettepaneku. seega Euroopa Parlamendi saadikud, teie kord on nüüd astuda esimene samm. ärgem oodakem ära lõppraportit ja rõhutan siinkohas, et mitte üheski liikmesriigis eh, ei ole puuetega inimestel äh, piiranguteta juurdepääsu valimistel kõikides liikmesriikides on paranemisruumi. väga paljude liikmesriikide õigussüsteem, nagu juba mainiti, näeb ette, et teatud äh, inimkonnagrupid on automaatselt välja lülitatud poliitilisest osalusest ja seega võetakse väga paljudelt inimestelt nende valimisõigus erinevate kaitsemeetmetega. nii on see üheteistkümnes liikmesriigis seitsmes ülejäänud liikmesriik, muus liikmesriigis on kohtul õigus inimeselt valimisõigus ära võtta pärast äh, individuaalset hinnangut ja ainult kümme on sellist liikmesriigi, kus mitte ühelgi tingimusel ei saa üksikisikult võtta tema valimisõigust, äh, olenevalt tema puudest. kuid isegi, kui puhtjuriidiliselt ei ole valimisõigus piiratud, on äh, sadu takistusi üle terve Euroopa Liidu, mis võtavad miljonitelt Euroopa kodanikelt võimaluse valida. Äh, kuna mul on väga vähe kõneaega, toon välja ainult mõned näited. on väga palju selliseid liikmesriike, kuidas, kus ei pöörata üldse tähelepanu sellele, kuidas valimiste kohane info jõuab puuetega inimesteni, mis vormis. miljonid inimesed, kes äh, peavad käima valimisjaoskondades äh, nende jaoks on see väga raske ülesanne, nendel ei ole juurdepääsu lihtsalt, nendel ei ole võimalust sinna kohale minna valimisjaoskonda ja järgmised äh, probleemid on juba seal valimisjaoskonna sees. isegi kui äh, seadusandluses on ette nähtud äh, vastavad meetmed, on siiski võimalus kasutada personaalset assistenti või abistajat väga palju ja minu meelest see läheb vastu ka Äh, salajasele hääletusele. väga paljud äh, kodanikud ei saagi kodust lahkuda ja on pikaajalised haiged. paljudes liikmesriikides nende jaoks ei olegi mingisugust võimalust valimistel osaleda. ja lõpuks on väga palju probleeme hääletussedelitega. sellest ma räägin täpsemalt oma raportis ka ma olen veendunud, ma tean seda, et läheb aega selleks, et kõikide Euroopa kodanike jaoks oleks tagatud valimisõiguse rakendumine aga nüüd on aeg öelda seda, et need sätted, mis võtavad kodanikelt nende õiguse, kuna nendel on öö, puuded, tuleb koheselt eemaldada. kõik kodanikud, ka need, kes ei saa minna valimisjaoskonda, peavad saama reaalse õiguse hääletada. tehnilisi vahendeid tuleb kasutada selleks, et kõik puuetega inimesed, kõik kodanikud saaksid ise öö, salajas hääletada. valimisõigus öö, puudutab ka inimväärikust, me ei saa öö, olla nõus nende meetmetega, mis praegu võtavad miljonitelt inimestelt selle võimaluse, on aeg asju muuta, aega selleks on, enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, Kristof. see raport, mis äh, te ette valmistate, on meie jaoks väga-väga tähtis, seal on konkreetsed soovitused astutavateks sammudeks. ja ma paluksin nüüd, et Maureen äh, Piget võtaks üle selle seminari juhtimise. suur tänu ja meelega kutsuksin järgmisena kõnelema Pat Clarki, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi EDF-i asepresident. palun, Pat tere hommikust kõigile ja suur tänu küllakutse eest. tegemist on äärmiselt olulise teemaga ja loodetavasti, arvestades seda, kui vähe mul on aega, olen ülesande kõrgusel, kuid ma tahaksin teile tutvustada EDF-i manifestot teile Euroopa valimisteks kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. sellel aastal sissejuhatuseks tähistame oma foorumiga kahekümnendat tegevusaastat ja delegaadid, kes on siia kokku tulnud täna, esindavad Euroopa puuetega inimeste liikumist. ma loodan, et kui me selle manifesto vastu võtame, arvestades tulevast Euroopa valimiste kampaaniat, me suudame täida selle, mida me selles manifestis nõuame. me nõuame, et need valimised oleksid kõikehõlmavad ja kaasavad, me tahame, et poliitilised, poliitiline eliit Euroopas tagaks selle, et puuetega inimesed teavad, et nendel on valimisõigus ja teavad, mida teha, seda järgmiste tegevuste läbi. me tahame tagada seda, et puuetega inimestel on õigus valida ja olla kandidaadiks valimistel, nii nagu artikkel kakskümmend üheksa ka äh, konventsioonis ette näeb. me tahame praegu seadusandluse asendada nii, et see vastaks ÜRO konventsiooni artiklile kaksteist. me tahame tagada seda, et valimisjaoskonnad oleksid juurdepääsetavad kõigile äh, puuetega inimestele ja et see valimisprotsess ise oleks äh, juurdepääsetav ja äh, kergesti arusaadav. me tahame, et kampaania, kampaaniamaterjalid, poliitilised debatid, poliitilised saated ja veebileheküljed oleksid kõigile kättesaadavad ja me tahame tagada selle, et korralikult kogutakse andmeid poliitilise osaluse kohta puuetega inimeste puhul kui neid andmeid kogutakse, siis on võimalik ka korralik analüüs. meie järgmine nõue on kõikehõlmev Euroopa puuetega inimeste strateegia. meil on väga hea meel selle üle, et äh, president Tajani varem äh, pühendumust üles näitas sellele, me tahame, et kõik, kogu poliitiline liit võtaks vastu kahe tuhande kahekümnenda kuni kolmekümnenda aasta puuetega inimeste strateegia, et see vastaks ÜRO konventsioonile ja et oleks ette nähtud ka eelarve selle rakendamiseks et see oleks integreeritud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia jätkutegevustesse. ja et see oleks Euroopa Liidu järeldustega ÜRO puuetega inimeste komisjonis ja et kaasatud oleksid kõik Euroopa Liidu institutsioonid, organid ja ametid. see strateegia peaks kujunema uue puuetega inimeste õiguste agenda mootoriks, mis võetakse vastu aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. kaks tuhat kakskümmend üks peaks olema järgmine puuetega inimeste aasta Euroopas, et tähistada eh, konventsiooni vastuvõtmise kümnendat aastat. me nõuame seda, et eh, oleks tagatud Euroopa vahendid võrdsete võimaluste andmiseks ja mittediskrimineerimiseks. me tahame, et ühtekuuluvuspoliitikas oleks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus eraldi rahalised vahendid ette nähtud partnerlus, partnerlust ja käitumiskoodeks partnerluste puhul äh, peaks jääma alles. tuleb tagada struktuurne ja mõtestatud puuetega inimese kaasamine ja nende, neid esindavate organisatsioonide osalus Euroopa Liidu eelarvealastes aruteludes me tahame, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas, äh, mis äh, peab parandama puuetega inimeste elamistingimusi, leiaks rakendamist täies mahus. me tahaksime, et äh, nagu ma ütlesin varem, puuetega inimesed oleksid esindusorganisatsioonide ja üksikisiku tasandil Euroopa sotsiaalõiguste sambas esindatud ja sellega seotud algastustes. me tahame luua sotsiaalse kaitsefoorumi kõikidele inimestele ja perekondadele kes kaitset vajavad, selleks, et tagada väärikas äh, elustandard. me tahame võtta vastu meetmed, millega tõsta tööhõivet puuetega inimeste seas äh, ja et kõik poliitikad ja teenused peaksid tööhõive tõstmisele panustama. me tahame, et kõik puuetega inimesed äh, saaksid osaleda hariduselus ja et nendel oleks isiklik toetus selleks ja me tahame puuetega inimeste segregeerimisel institutsioonides teha lõpu. selleks, et Euroopa oleks ligipääsetav, tahame, et poliitiline eliit võtaks vastu ja rakendaks Euroopa juurdepääsetavuse akti, tagamaks selle, et Marrakechi leping äh, Euroopa Liidus leiaks täismahus rakendamist koostöös partnerriikidega. me tahame hoiduda öö, äh, majanduslike äh, lisakulude peale, lisalõivude pealepanemist raamatutele ja muule infomaterjalile öö, tulevikus äh, peaksid tänased ja tulevased info, infotehnoloogilised lahendused kõik kaasa võtma, kedagi ei tohi maha jätta. me võitleme selle eest, et puuetega inimesed saaksid kasutada neid võimalusi võrreldes teistega samal võrdsel alusel, parandada nende võimalusi iseseisvaks eluks ja nende elu kui sellist parandada. me tahame Euroopa Liidu seadusandluse reisijate õiguse osas rakendada, tagada juurdepääsetavuse meetmed selleks, et puuetega inimesed saaksid ka kasu lõigata Eh, nendele laienevast liikumisvabadusest võrreldes kõik, eh, koos kõikide teistega. meie Euroopa on inimõiguste Euroopa, me kutsume Euroopa poliitilisi juhte üles võtma Euroopa Liidu horisontaalse võrdse kohtlemise, vabandust, õiglase kohtlemise strateegia selleks, et äh, tütarlapsed ja naised, kellel on puue, võetakse arvesse kõikides haldusmeetmetes äh, võrdusõiguslikus osas, tuleb ratifitseerida Strasbourgi Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioon, millega võideldakse naistevastase vägivalla vastu, koduvägivalla vastu, sealhulgas tuleb keelustada äh, pealesunnitud steriliseerimise meetod, ma soovitan see manifest täna vastu võtta, aitäh! Thank you, Pat. aitäh, Pat. meil kõigil avaneb võimalus äh, see manifest äh, heaks kiita pärast seda, kui me oleme ära kuulanud kõik kõnelejad. ja nüüd on mul suur heameel anda sõna esimesele kõnelejale. tegemist on. Äh, sõna saab Pirko Mahlamägi Soome puuetega inimeste foorumist ja tal on kaks minutit kõneaega. daamid ja härrad sõbrad, kolleegid. Soome Puuetega Inimeste Foorumi nimel tahaksime öelda sõna sekka Euroopa poliitikutele suunatud sõnumiga. nimelt me koos peaksime tagama, et puuetega inimesed on täieõiguslikud kodanikud, kellel on õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. tegemist on esimeste Euroopa Parlamendi valimistega pärast seda, kui e, Euroopa Liit liitus ÜRO konventsiooniga, tegemist on ajaloolise võimalusega e, anda täielik osalemisvõimalus e, puudega Euroopa Liidu kodanikele samadel alustel kui teistele, vastavalt kahekümne üheksandale artiklile selles konventsioonis. muutuste jaoks on, oleks vaja, et liikmesriikide õigustikku täpsustatakse vastavalt artiklile kaksteist ja öö, vastavalt teistele dokumentidele. see, et valimisjaoskondades oleksid loodud võimalused puuetega inimeste osalemiseks, peab olema tagatud samal moel nagu see, et hääletusprotseduur ei oleks takistatud ja oleks lihtsasti mõistetav. samuti puudutab tõkete eemaldamine valimiskampaaniat, erinevaid üritusi, valimismaterjale, debatte, e, veebilehe, lehti, kõiki, mis on seotud valimistega, see kõik peab olema tõketeta ja kaasav. tagada tuleb, et kõik puuetega inimesed, sealhulgas hoolekandeasutustes olevad inimesed, saaksid teostada iseseisvalt, sõltumatult oma hääleõigust. täna on Soome sajas äh, aastapäev ja tuletan meelde, et äh, Soome naised said juba sada üksteist aastat tagasi hääleõiguse, me tahaksime rõhutada seda, kui oluline on noorte roll, ka noortel peab olema võimalus äh, osaleda otsuste langetamisse, aitäh! Thank you very much, Pirko. suur tänu, Pirko. järgmisena saab, saab sõna Torkild Olsen, kes esindab Taani puuetega inimeste organisatsioone. suur tänu, proua eesistuja suur aitäh aitäh, et te korraldasite selle äh, ürituse äh, see on äh, tõepoolest väga märkimisväärne ja väga hea, et te võimaldasite meil sellel üritusel osaleda. Taanis on praegu veel vaja parandada puuetega inimeste olukorda, kuigi asjad on edasi liikunud. on vaja, et me saaksime juurdepääsu Äh, infole näiteks erakondade kohta, et me saaksime paremini osaleda ametlikes aruteludes. Äh, tihtipeale toimuvad telesaated ilma subtiitriteta, ilma viipekeelde tõlketa, aga sellised asjad oleks vajalikud selleks, et me saaksime demokraatlikes protsessides osaleda äh, samuti on vajalik, et puuetega inimesed saaksid hääletada, et nad saaksid olla valitud Taanis äh, on äh, meil äh, omavalitsusi, mis on üritanud takistada puuetega inimestel kandideerimast ja see on täiesti lubamatu, see on täiesti lubamatu, et inimesele ei lubata kandideerida. mina tahaksin, et valimised aastal kaks tuhat üheksateist kulgeksid hästi, et väga paljud puuetega inimesed valitaks siia Euroopa Parlamenti ja ka teistesse valitud organitesse, aitäh! suur tänu, Torgild! ja aitäh, et suutsid kõneajast kinni pidada. järgmisena saab sõna Maria Pino Lopes, kes esindab CERMit, Hispaania puuetega inimeste esindusorganisatsiooni. palun. Señoras y señores diputados. daamid ja härrad. sotsiaalliikumiste esindajad ja organisatsioonide esindajad, kes esindavad ähm, puuetega inimeste organisatsioone. ma tulen äh, Hispaaniast, minu õed ja vennad on mind aidanud, mõned aastad tagasi äh, sattusin kohtusse ja ma pidin rääkima kohtumeditsiini eksperdiga. Nad äh, jätsid mind üksinda seda tegema ja kohtunik ütles mulle et äh, minu panus äh, ei äh, läinud arvesse, ma võisin ainult kas noogutada või mitte, ma lahkusin kohtust pisarates, sellepärast mida minuga tehti. aastal kaks tuhat kümme sattusin mentoriks ühte organisatsiooni ja oluline on see, et täita tuleb kõik rahvusvahelise konventsiooni nõuded, mis puuetega inimesi puudutavad. eelmisel aastal kirjutasime sellele mentorlusorganisatsioonile kirja, kus ma palusin, et kohtuniku otsus vaadataks läbi. mina tahan, et mul oleks õigus hääletada kui ma elasin oma vanemate juures, siis mul oli võimalus valida. miks mul enam ei ole võimalik hääletada nüüd, kus ma elan üksi? daamid ja härrad, parlamendisaadikud, kasutan võimalust ütlemaks, et töötan töörühmas ja töötan täieliku endasuguste puuetega inimeste lõimumise nimel oluline on, et meie saaksime langetada otsuseid, et meil oleks selleks vajalik tugi ja ma palun, et te kuulaksite meid, me oleme kodanikud nagu teiegi, me ei ole mingid kummalised olevused, me oleme inimesed. meil võib olla erinevaid arengulisi või muid probleeme, aga meil peaks olema õigus valida ja meilt ei tohiks äh, valimisõigust ära võtta kohtus. paljudel inimestel on äh, vaimupuudeid ja oluline on, on, et sellised inimesed oleksid esindatud. Hispaanias äh, meie organisatsioon CERMi üritab võidelda, võidelda praeguse olukorra parandamiseks. novembris toimus kongress, kus osalesid parlamendisaadikud ja nad olid nõus sellega, et on vaja muuta Hispaania seadusi, et kõigil probleemi, probleemidega inimestel oleks võimalik äh, hääletada, seda käsitleb ÜRO konventsiooni artikkel kakskümmend üheksa, mis ütleb, et puuetega inimestel peab olema õigus valida. me räägime õigusest äh, osaleda poliitilises ja avalikus elus. ja ma loodan, et valimisseaduse muudatus viiakse ellu niipea kui võimalik, et ei tuleks enam valimisi, kus meil hääletada ei ole võimalik. selleks, et seda õigust mm, ellu viia, on meil vaja toetust, meil peab olema võimalus saada samadel alustel hääletada kui kaaskodanikel. hääletamisprotseduur äh, ja info, mis on vajalik selleks, et hääletada, äh, peab olema ligipääsetav ka puuetega inimestele. ja oluline on, et äh, valimiskohad, äh, valimisjaoskonnad oleks kohandatud tagamaks, et puuetega inimestel on võimalik hääletada eri metoodikaid kasutades, võttes arvesse erinevaid parlamentaarse süsteemi eripärasid, me ei nõua midagi enamat ja mitte ja ei, ja ei lepi vähemaga. Thank you very much, Maria. aitäh, Maria. ja nüüd järgmine kõneleja, Marcel Bobeldik EFHOH-st, mis on Euroopa kuulmispuudega inimeste ühing. Marcel, palun. Äh, dank u wel, voorzitter. De voorzitter van het Europese parlement aitäh, proua eesistuja. siin räägiti äh, vabadusest, äh, seda äh, mainis parlamendi president, täname teda selle eest, aga külalisena tahaksin paluda teda tagada täielik ligipääsetavus sellele parlamendihoonele ja demokraatlikele institutsioonidele, sest tänasest alates kõik kohtumised ja koosolekud peavad olema ligipääsetavad ka inimestele kellel on mis tahes puudeid, kuulmispuue või, või muid puudeid. see on ülioluline. kui me vaatame näiteks subtiitreid, see on hädavajalik. meil on miljoneid kodanikke, kellel on kuulmisraskusi. ja see on äärmiselt oluline, sest kõik need inimesed tahavad äh, oma demokraatlikke õigusi täita. on äärmiselt oluline, et riiklikult ja Euroopa tasandil oleks hääletamine võimalik ja ligipääsetav ka kuulmispuudega inimestega, see algab sellest, et info subtitreeritakse kõikidel koosolekutel ja olukordades, kus inimesi kutsutakse üles hääletama, kõikide parteide, erakondade koosolekutel ja teistel poliitilistel üritustel tuleb tagada ligipääsetavus. näiteks äh, võiks kasutada sellist, äh, selliseid seadmeid, nagu minul täna on, samuti tuleb tagada tõlge, sealhulgas viipekeeletõlge. kõik äh, telesaated mis on seotud valimistega, peaksid olema subtitreeritud ja kõik äh, saated, kus käsitletakse valimisteemasid, peaks äh, olema subtitreeritud. ei ole vahet, kas äh, millises poliitilises spektri osas on erakond, kõik parteid peaksid tagama, et nende koosolekud oleks kõikidele äh, ligipääsetavad ja tuleb äh, täita oma poliitilisi nõudeid ja tagada tugi nendele organisatsioonidele, kes seda vajavad eesistuja palub kiiremini lõpetada. ja, ik ben, ik ben bijna klaar. Dat geldt natuurlijk ook voor. ma olen peaaegu lõpule jõudnud see kehtib ka sõnavõttudele, mida teevad telesaadetes kandidaadid, sest kõik telesaated peaksid olema subtitreeritud. samuti hääletamise hetk peab olema tehtud äh, kuulmispuudega inimestele mm, mugavamaks ja tuleb aidata osaleda inimesi, kellel on kuulmisabivahendid. me peame tagama taolise ligipääsetavuse puuetega inimestele sest nii kuuljad kui mittekuuljad peavad täielikult saama osaleda valimisprotsessis. aitäh, aitäh, Marcel. Now give the floor to the ja nüüd annan sõna esimesele Euroopa Parlamendi saadikule Mirjam Taalile Maltast aitäh, eh, eh, juhataja, sõbrad, kolleegid, olen väga aus. mul on väga suur au täna siin olla ja jagada teiega oma seisukohti, miks minu arvates puuetega inimesed peavad eh, mängima keskset rolli avalikus ja poliitilises elus mis minusse puutub, siis on see teema, mis on seotud valimistega, aga see läheb valimistest palju kaugemale minu jaoks ei ole küsimus üksnes juurdepääsetavuses, küsimus ei ole mitte üksnes selles, et keegi teeb kellelegi teisele midagi, vaid kõige olulisem on see, et see on võrdsuse küsimus. mina teen tihedat koostööd puuetega inimestega ja puuetega inimestega organisatsioonidega nii Euroopa Liidu tasandil kui ka kodus Maltal. ja üks asi jääb kogu aeg silma puuetega inimesed soovivad võrdsust ja neil on õigus seda nõuda. me võime nõuda võrdsust, kes iganes me ei oleks, kus iganes me ei ole ja ma näen teisi inimesi, kes tahavad saada võimalust asju muuta. me ei tohi üksteist välistada, me peame üksteist täiendama ning mis veelgi olulisem, mitte keegi ei saa puuetega inimese jaoks õiget poliitikat välja töötada, kui teie meile nõu ei anna selle poliitika osas. niisiis, minu äh, tänane sõnum on vähestamise sõnum. on poliitikuid, kes tahavad, et teie hääl kõlaks valjult ja selgelt ning küsimus ei ole ainult hääletamises. minu jaoks ei tähenda see täielikku puuetega inimeste osalust poliitilises ja avalikus elus ma sooviksin, et äh, oleksid äh, kandidaadid, kes on puuetega, et need inimesed oleksid äh, valimisnimekirjades nii regionaalsel nii tasandil, riiklikul tasandil ja ka Euroopa Parlamendi tasandil. meie, kui meie parlamendid esindavad tõepoolest ühiskonda, siis äh, peavad äh, nad esindama ka puuetega inimesi ja seetõttu peavad meie ridades olemas ka poliiti-, äh, puuetega inimesed ja ma tean, et mul hakkavad kõneaeg otsa saama, mulle meeldib see moto, mitte midagi meie kohta ilma meieta, minu jaoks ei ole see lihtsalt sõnakõlks, vaid tõesti vajadus luua selline kõiki kaasav poliitika ja äärmiselt oluline on, et puuetega inimesed osalevad selle poliitika väljakujundamisel, nii et, et jätkame koostööd Äh, teeme tööd selle nimel, et vähestada kõiki ühiskonnaliikmeid, anda neile võimaluse asju muuta, kui me oleme pühendunud, kui me usume, et meil õnnestub asju muuta, kui me soovime muutusi näha, siis me peame tõesti vähestama neid inimesi, kellel on puue ja peame nüüdsest alates pakkuma kõigile võimalust olla järgmine hääl poliitikas, mis võib viia muutusteni. suur aitäh ja soovin teile kõigile viljakaid arutelusid! aitäh! I now invite Pascal Riib. ja nüüd annan sõna Pascal Riibile, kes esindab äh, Prantsuse puuetega inimeste nõukogu. aitäh äh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, me soovime hääletada nagu kõik. hääleõigus on äärmiselt oluline kodakondsuse osa. see ei ole privileeg, mis on mõeldud ainult mõnedele. sellele vaatamata on puuetega inimeste äh, poliitilises elus osalemisel palju takistusi Prantsusmaal. Äh, seda mõjutavad väga paljud tegurid, juurdepääs informa-, informatsioonile ja kandideerimine äh, valimiste ajal, juurdepääs valimisjaoskondadele hääleõigus puuetega inimestel on Äh, selline, mida mõnedelt inimestelt Prantsusmaal on kohtutega ära võetud ja see on vastuolus äh, rahvusvaheliste kon-, äh, konventsioonidega Äh, meil on vaja tõelist kaasatust ja seetõttu me loodame Euroopa Parlamendi äh, peale, et järgmistel parlamendivalimistel toetatakse puuetega inimeste hääleõigus ja meil on teile ka järgmised soovitused. kõigepealt edendada juurdepääsu valimiskampaaniale, nii et, et see oleks tõepoolest juurdepäev, äh, kasutage näiteks subtiitreid, viipekeelt, hooletsege selle eest, et valimiskohad oleksid täielikult juurdepääsetavad ja kolmandaks, ärge äh, seadke rahalisi piiranguid kandideerimiseks, nii et, et inimesed saaksid tõesti osaleda ja arvestage äh, kõige juurdepääsetavuse nõuetega. neljandaks tuleks puuetega naiste osalust suurendada valin-, valimisprotsessis, julgustage nende osalust poliitilises elus nii valijatena kui ka valimistel kandideerijatena, nii kohalikel kui ka äh, Äh, riiklikel valimistel ja äh, niimoodi saaksime rahvusvahelise äh, konventsiooni artikli kakskümmend üheksa tõepoolest ette ellu rakendada, sest et hääleõigus peab olema tegelikkus kõigi jaoks ning me loodame Euroopa Parlamendi peale, et te toetate seda hääleõigust, aitäh! aitäh, aitäh, Pascal! ja meie järgmine kõneleja on Dani Kanal, eh, Euroopa kuulmispuuetega noorte ühingust just a second. Hello everyone. tere kõigile, mul on väga suur au täna siin olla ja tahaksin kutsuda teid üles kaasama puuetega inimesi, nii et, et neil oleks juurdepääs valimisjaoskondadele me ei tohiks unustada, et kommunikatsioon on äärmiselt oluline selleks, et inimesed saaksid hääletada, nii et, et inimesed, kes kasutavad viipekeelt, kes on kuulmispuudega, jäetakse tihtipeale kõrvale kui me vaatame, äh, äh, mis maailmas toimub, siis ÜRO puuetega inimeste konventsioon ütleb, et juurdepääs peab olema tagatud ka nendele inimestele, kes on kuulmispuudega ja kasutavad viipekeelt nii et, et me peame tõesti ähm, äh, kasutama universaalset disaini, nii et, et kõik äh, oleks kaasatud, et inimesed saaksid infot ka viipekeeles. Ähm, meil on vaja äh, seda juurdepääsu. viipekeele puhul olukord praegu niimoodi ei ole ja meil on vaja infot ka viipekeeles. antud hetkel äh, meil ei ole hääleõigust, sellepärast et tõlget äh, viipekeelde ei toimu. niisiis noored inimesed, kes tahavad poliitikas osaleda ja on puudega, on justkui kahekordselt tõrjutud. meil on vaja puuetega inimestele anda hääleõiguse meie oleme Euroopa kodanikud ning meil on vaja võrdset juurdepääsu hääletusprotsessile. suur aitäh, Tanni ja minu nimekirjas on viimane inimene Julia Mardoni ja siis annan juht, juhtimise edasi, niisiis Giulio Nardone Itaalia puuetega inimeste foorumist saab see järgmisena sõna. lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, meie, kes me oleme Äh, alla kirjutanud Itaalia puuetega inimeste asutamisdokumentidele. tahame, et kõik puuetega inimesed saaksid iseseisvalt hääletada. ÜRO äh, puuetega inimeste konventsiooni artikkel üheksa sätestab, et kõik puuetega inimesed omavad juurdepääsu mis tahes avalikule hoonele ja internetile täpselt samamoodi nagu kõik teised inimesed äh, Ra. ratastool on rahvusvaheline puuetega inimeste sümbol. igapäevases äh, elus äh, tähendab see seda, et kui paik on juurdepääsetav ratastoolis inimesele, siis on see juurdepääsetav ka kõigile teistele puuetega inimestele vale, see on vale arvamus ja see on väga laialt levinud näiteks valitsusasutuste, disainerite, arhitektide ja massimeedia seas. aga isegi kui tahetakse eh-, ehitada sellist eh, hoonet või luua sellist keskkonda, mis on tõketevaba, siis kõrvaldatakse tavaliselt ainult füüsilised tõkked aga näiteks ei ole mingeid äh, märke, mis aitaksid orienteeruda turvaliselt inimestel, kellel on näiteks äh, kuulmis- või nägemispuue. niisiis meie, kes oleme sellele petitsioonile alla kirjutanud, palume, et Euroopa Puuetega Inimeste Foorum etenda-, edendaks ettepanekut ja integreeriks selle kaasaegse äh, ligipääsetavuse sümbool, sümboli niimoodi, et sinna lisatakse ka äh, muid äh, muudele puudele, puuetele viitavaid märke, selleks, et kõik kohad oleksid tõesti kõigile juurdepääsetavad äh,. Itaalia riiklik raudtee näiteks võeti kasutusele kaasava sümboli, mida tahaksime välja pakkuda Äh, eeskujuna selles, äh, mida võiks teha selleks, et seda konkreetset probleemi lahendada, aitäh! suur tänu, Julia, ja suur tänu selle väga huvitava ettepaneku eest ja sellega ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, kes osalesid esimeses osas, suur tänu, et üritasite jääda ka kõneaja piires ja annaksin sõna uuesti äh, Adam Košale, kes ilmselt saab aja haldamisega paremini hakkama kui mina. suur tänu! aitäh, äh, proua Pigo. Te saite väga hästi hakkama ja ma vabandan juba ette, et tõesti tuleb kinni pidada kõneajast me oleme natukene üle aja läinud ja ma paluksin teid kella silmas pidada. see jookseb teie ees äh, oleval väikesel ekraanil laual ja siis on näha, kui palju aega teil veel on. nii et arvestage sellega. aga nüüd annaksin sõna rahvasaadikust kolleegile härra Benifeile. suur tänu täna te-, on tegemist tõesti suurepärase üritusega, mul on väga hea meel, et me oleme siia kohale kõik tulnud ja et ma saan sellel osaleda, me peame näit-, et Euroopa Liit on koht, kus kõik saavad ennast hästi tunda. inimene, inimõiguste osas oleme me jah, maailmas äh, juhi rollis, aga puuetega inimeste õiguste tagamisega me ei ole veel kõike saavutanud, meie maailm ei ole sugugi juurdepääsetav kõikidele kodanikele sotsiaalset ühtekuuluvust me ei ole saanud parandada. eeskõnelejad on selle kõik palju ilusamini välja öelnud, aga mina ütleksin, et tuleb teha nüüd enam, et Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud ambitsioonikas ähm, juurdepääsetusakt tuleb rakendada, me ei saa olla nõus sellega, et äh, mõne üksiku kasuks allutatakse väga paljude inimeste õigused, tuleb olla väga ettevaatlik ja tähelepanelik selles küsimuses ja eriti oluline on see valimisõigust arvestades ja puuetega inimeste valimistelt kõrvalejäämine on äh, haigutav haav meie demokraatias. Teie entusiasmi ja energia aitab meid äh, selle ülesande täitmisel. suur tänu ETF-ile, suur tänu kolleegidele ja kõikidele delegaatidele, delegaatidele, vabandust, assotsiatsioonidele ja eriti suur tänu minu itaallastest kaasmaalastele ja kõigile, kes kodus tänast üritust jälgivad. me peame sellest motost tõesti lähtuma, et ilma meieta ärgu otsustatagu mitte millegi üle. aitäh. köszönöm szépen. Képviselő. Suur tänu, äh, härra Benifei. Ja nüüd saab järgmisena sõna Anna Hildingson Rootsi puuetega inimeste õiguste föderatsioonist. Kus te olete, proua Hildingson? Palun ei, on neid. suur tänu. tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal said puuetega inimesed Rootsis õiguse valida. sellest aastast saime me lõpuks ometi täisväärtuslikeks kodanikeks. ja niimoodi peabki see olema ei tohi olla ju nii, et äh, riigid äh, diskrimineerivad niimoodi osa, ühiskonnagrupi osas, et jagatakse ühiskond äh, siis valijateks, kes, kellel on valimisõigus ja need kodanikud, kellel puude pärast ei ole õigust valida aga peab juhtuma midagi enamat veel lisaks seaduse muutmisest. seaduse muutmine on üks asi. tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal ei kasutanud peaaegu ükski puuetega, puudega inimene oma valimisõigust. lisaks sellele Rootsi äh, parlamendierakonnad ja ka ametivõimud nõudsid äh, selle peale, et äh, oleks võimalik valimiste kohta infot ka kergesti loetavas versioonis edastada ja selle läbi said väga paljud puuetega inimesed juurdepääsu valimistele. alles aastal kaks tuhat neliteist aga nägime me, et asjad on läinud paremaks suisa kaheksakümmend protsenti nendest inimestest, kellel oli hea haridustase, käis valimas ja see näitab seda, et teadmine on võim. aga ma loodan, et mitte kellelgi Euroopa Liidus ei võeta valimisõigust valimisõigus on inimõigus, on väga tähtis äh, tagada juurdepääs loetavale materjalile valimiste infoga. see on äh, väga vajalik, vajalik äh, mõnedele, aga toob kasu kõigile, aitäh! köszönöm szépen! Suur tänu ja suur tänu, et et äh, nii äh, kokkuvõtlikult rääkisite. annan järgmisena sõna ühele oma kolleegile jällegi, seekord äh, parlamendiliige Slovakkiast, Jana Sitnanska, palun. suur tänu härra Kossa, austatud daamid ja härrad, minu jaoks on suur au äh, osaleda tänasel kohtumisel ja lubage mul eriti täna tervitada siinkohal Slovakkia delegatsiooni. minu jaoks on see suur rõõm, et teid on siin kohal nii palju ja väga hea meel on mul ka selle üle, et teie hulgas on ka regionaalsete ja kohalike omavalitsuste esindajad, sest et on tähtis see, et puuetega inimestel oleks juurdepääs ka poliitilisele elule see on äh, demokraatia jaoks väga tähtis ja demokraatia nimel võitlete te enda oma laste, partnerite või vanemate õiguste eest. kõige mõjusam viis, kuidas õiged lahendused läbi suruda, on ise kohal olla ja kaasa töötada, et poliitikas osaleda. tänagi veel on äh, kohti, kus äh, raske puudega inimesed mitte ainult ei saa kandideerida või ei kandideeri, vaid ei saa ka valida selline ebaõiglus, sellele tuleb teha lõpp. Euroopas, kus äärmuslus kasvab ja kus avalikkuses räägitakse jälle võrdsetest ja rohkem võrdsematest, näiteks kui me räägime alaealistest. eile näitasime me Euroopa Parlamendis äh, Veronika Hoblomatotova Saksa pub-, äh, vabandust, Slovakkia stsenaristi filmi, mis rääkis äh, noortega äh, noortest puuetega inimestest sel ajal koonduslaagris. see oli tõendiks selleks, et teisel maa, teise maailmasõja ajal just nimelt tervisepuuetega, vaimse puudega ja füüsilise puudega inimesi diskrimineeriti natsisüsteemi äh, poolt eriti julmal viisil, katsetades nende peal oma natsistlikke katseid, tehes nende peal oma katseid internetis on see film ka inglise subtiitritega kättesaadav või võite paluda meilt sellele filmi nägemise võimalust. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et me ei tohiks seda jubedat minevikku lubada kunagi korduda ja ma olen veendunud, et meil üheskoos õnnestub seda saavutada. suur tänu äh, teile, proua Sitnanska ja järgmisena annan sõna järgmisele kõnelejale Leedust, Dovile Juodokaitele. Teil on sõna, palun. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta tänasel väga olulisel üritusel, räägiksin pöördun teie poole Leedu puuetega inimeste foorumi nimel. meil on väga palju juriidilisi probleeme, juurdepääsetavusega probleeme ja ka teinekord suhtumises on asi, kui nad tahavad osaleda poliitilises elus. kaks tuhat kuusteist toimusid meil parlamendivalimised ja kuuskümmend protsenti valimisjaoskondades ei olnud puuetega inimestele kohandatud. valimiskampaania ajal kogu ei kohandatud üldse valimismaterjali puuetega inimestele infot, mis oleks kergesti loetav, ei olnud võimalik äh, leida kuskilt hea kvaliteetset. Äh, nägemispuudega inimesed ei saanud äh, ise käia valimas. võimalus kodus valida ei lähe kokku võrdsete võimaluste, osaluse ja kaasatuse põhimõtetega. inimesed, kellel on vaimne puue nende vastu diskrimineeritakse samuti, sellepärast et äh, nemad on kuulutatud juriidiliselt teovõimetuks. Äh, valimisseadus liikmesriikides ei anna võimalust nendele inimestel valida, nad võetakse maha valimisnimekirjadest, valijate nimekirjadest ja teovõimetuks võib inimesed kuulutada mitut moodi ja näidatakse, et inimesed äh, ei suuda äh, hääletamas käia ja oma õigust rakendada. sellised otsused võetakse vastu ainult äh, meditsiinilistel põhjustel ja teatud äh, meditsiinilistest kriteeriumitest lähtuvalt. see rikub nende kodanikuõiguseid, nad ei saa osaleda poliitilises elus. artikkel kaksteist ja kakskümmend üheksa konventsioonist äh, tagavad võrdse juurdepääsu äh, kõikidele inimestele, kõikidele teenustele ja tagavad võrdsuse seaduse ees. ja sellest põhimõttest tuleb kinni pidada, kui me tahame, et nendest inimestest kujuneks meie poliitilise ja sotsiaalse elu lahutamatu osa. meie ühiskond peab oma suhtumist muutma ja selle muutuse aluseks peab olema tõsiasi, et ka puuetega inimestel on võõrandamatud õigused ja õigus saada ühiskonna täisväärtuslikuks osaks, aitäh! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna Belgia puuetega inimeste foorumi esindajale Julien Postio. tere, mina olen Julien Postio, mina olen Belgia keskosa puuetega inimeste keskuse esindaja. meie oleme täiskasvanute äh, ühing, äh, kellel on äh, füüsiline puue. täna mm, kuulume me BDF-i Belgia puuetega inimeste foorumisse. see koondab kõik puuetega inimesed kes tahavad osaleda poliitilises otsuselangetusprotsessis. see sobib meile hästi, sellepärast et meie grupi jaoks on väga oluline, on meie kohustustest ja õigustest ülevaade saada. ma tahaksin teile rääkida valimistest ja jagada teiega oma kogemust. esimest korda kui ma valima pidin minema, ma ei teadnud, keda valida. ja sellepärast valisin täpselt nii, nagu tegid minu vanemad ees. ma ise oma arvamust välja ei kujundanud, siiski eh, ma ei eh, süüvinud ka eh, valimisprogrammidesse, mulle tundub, et, et poliitikud räägivad lihtsalt liiga kiiresti ja asjadest, millest ma aru ei saa. ma tunnen täiesti kirjaoskamatuid sõpru ja kes on täiesti eksinud selles maailmas. väikestest sammudest ei piisa aga näiteks tuleks kandidaatide programmid kirjutada nii, et neid oleks lihtsam lugeda. nagu ka manifestid, sellest oleks kasu kõigile. õigused on tore äh, ja kui see annab meile võimaluse olla vastutustundlikud kodanikud, parem veel. ja sellepärast, äh, kui te saaksite meid aidata oleme valmis omalt poolt teile vastama kõikidele küsimustele, mis võivad teil tekkida. suur tänu, suur tänu, et mind ära kuulasite ja soovin teile kõigile kaunist päeva. köszönöm. suur tänu ja suur tänu, et ka teie nii lühidalt tegite. hästi tehtud ja nüüd annaksin sõna jällegi ühele parlamendiliikmele, kolleegile parlamendist, Luigi Morgano, palun. suur tänu ja kõigepealt äh, ma tahaksin tänada teid kõiki tänasel parlamendil osalejaid. sellises saalis nagu see saal, kus me oleme täna, saame üheskoos tõesti paremat äh, tulevikku sillutada inimõiguste harta vastuvõtmisega on äh, eurooplased loonud järjest äh, ühtsema liidu, me oleme otsustanud eurooplastena oma tulevikku jagada, nii vaimset kui moraalset tulevikku. Euroopa pärand äh, põhineb sellistel võõramandatutel õigustel nagu vabadus, solidaarsus ja meie liit lasub demokraatia ja õigusriigi põhimõtetel kogu selle töö keskmes on inimesed. Euroopa kodakondsust luuakse ja luuakse vabaduse ja julgeoleku ala. aga inimeste Euroopa Liidu keskmesse tõstmine tähendab midagi enamat kui seda, mida ütleb artikkel kakskümmend neli jah, ei tohi lubada mitte mingisugust diskrimineerimist. Euroopa Liit peab aga ka tagama, et need põhimõtted oleksid äh, tõlgendatud äh, konkreetsetesse sammudesse, sellistesse sammudesse, mis aitavad puuetega inimestel oma õiguseid täies mahus rakendada. juurdepääs, äh, vabandust, õigus haridusele, õigus vabale liikumisele, õigus sõnavabadusele, õigus oma arvamusele ja õigus valida. kuidas institutsioonid seda ka saavad teha? noh näiteks äh, järgides Euroopa puuetega inimeste strateegiat, proua Stevens, kes siin minu ees reas istub, võttis äh, tema, tema raport võeti alles eelmisel nädalal vastu. me nõuame seal, et Euroopa Komisjon seaks kohustuslikud äh, nõuded ja kriteeriumid avaliku sektori hoonetele juurdepääsetavuse saa- äh,, tagamiseks. ja me peaksime võtma arvesse ka näiteks härra doktor Aldoni ettepaneku, et peaks olema rahvusvaheline juurdepääsetavuse märgistus, millel oleks ka lisainfot, et võetakse arvesse puu, puuete erinevus, mitmekesisus, kõigil on vaja lahendusi, suur tänu ja, ja edu meile kõigile, aitäh! Köszönöm képviselő úrnak. Suur tänu. järgmisena annan sõna kolleegile Euroopa Rahvaparteist, Laura äh, Kummile. suur tänu ja tere tulemast kõigile, kes siia on täna tulnud. tahaksin teid kõiki kallistada, sest te näitate meile kõigile eeskuju. Te annate meile jõudu ja te olete vaprad äh, iga päev meie ülesanne on saada lahti igasugustest äh, tõketest ja diskrimineerimisest igapäevaselt kogete takistusi oma igapäevaelus? ma tahaksin teid siin tervitada, sest meie esindame siin teid. ligipääs valimisjaoskondadele, oma valimisõiguse teostamine, lihtsalt ligipääs valimisjaoskondadele problemaatiline. aastast kaks tuhat üheksa olen kohtunud paljudest teiega Euroopa Parlamendi liikmena ja te ei ole passiivsed valijad, te olete aktiivsed osalejad ja ka teist võivad saada parlamendisaadikud ja esindajad institutsioonide juures. ma tean, et mul on väga vähe aega, aga tahtsin lihtsalt öelda, et ma loodan, et teile meeldib tänane üritus ja te olete õnnelikud, sest teil on õigus olla õnnelik. ma loodan, et teie ja teie perekonnad saate teha kõike, mida te so soovite. Teil peaks olema samasugused õigused nagu kõigil. meie oleme poliitilised esindajad, aga me peame jääma teile lähedale. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja kinnitada, et me teeme kõike endast oleneva, et teie vajadusi täita ja edendada. aitäh! proua Kumi. ja nüüd äh, annan juhataja rolli üle härra Pluurale, aga enne seda veel tahaksin teile öelda, et äh, me kõik äh, jagame sama saatust, teie ja meie, ja paremini õnnestub teil ajast kinnipidamine kui paljudel minu parlamendisaadikutest kolleegidele, niisiis näitate head eeskuju selles osas, kuidas siin oma tööd teha. nüüd sõna härra Pluurale. aitäh teile! annan sõna härra Rudolf Volenikile, kes on pimedate ja nägemispuudega inimeste Tšehhi organisatsiooni asepresident lugupeetud saadikud, daamid ja härrad. mina olen Tšehhi Pimedate Organisatsiooni asepresident, me esindame pimedaid vastavalt ÜRO konventsiooni kriteeriumidele, mis määrab ära puuetega inimeste õigused. algupäraselt olime asutajaliige aga me ei ole riikliku puuetega inimeste nõukogu liige tulenevalt põhjustest, mis lähevad meie foorumi teemadest kaugemale. aga lubage mul puudutada põgusalt kahte teemat, millega puuetega inimeste foorumi manifest tegeleb. kõigepealt, mis tahes hääletamise puhul tekib juurdepääsuprobleem pimedatel, kui valimisprotseduur põhineb äh, trükitud äh, tekstil. sel hetkel, kui see trükikiri asendatakse nullide ja ühtedega ehk digiteeritakse, on seda koheselt võimalik äh, kuvada kas braina või suures kirjas või helisignaalina ja nii saab see arusaadavaks ka pimedatele. siis on neil võimalik privaatselt hääletada, see on väga lihtne. teine teema puudutab puuetega inimeste hääletamist, äh, kellel ei ole senini antud hääletamisvõimalust. ilma, et äh, kuidagi piirataks nende isikute õigusi, peaksime mõtlema tõsiselt selle üle, kuidas äh, vältida seda, et populistid või äh, äärmuslased hakkaksid äh, pidama jahti nende häältele. lõpetuseks tahaksin tänada Olga Sõhnalovat, äh, parlamendisaadikat, kes südamlikult saatis meile kutse siin osaleda neljandal puuetega inimeste parlamendi kohtumisel, aitäh! aitäh. nüüd annaksin sõna proua Vera Bonvalot, kes esindab organisatsiooni BIF Portugal. tere päevast, aitäh, et mulle sõna andsite, minu nimi on Vera Bonvalot, ma esindan Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit ja BIF-i Portugali esindusorganisatsiooni me esindame inimesi, kes vajavad kogu oma elu toetust, see võib olla ükskõik kes meist. näiteks äh, äh, raske ajukahjustus äh, muudab teid teistsuguseks inimeseks, te ei suuda keskenduda. Te võib-olla käitute kohatult ja nii edasi. see muudab seda maailma, milles me, te elate. inimestel peab olema võimalus osaleda ühiskonnas. tuleb elada maailmas, kus transport, haridus ja tööhõive äh, on saadavad, aga tihti meil ei ole sellele ligipääsu. meie riigis inimesed, kellel on äh, ajukahjustus, jäävad koju, neil ei ole näiteks suhtlemisvabadust. Neil ei ole võimalust aktiivselt äh, oma elu elada, hääletada. meil on käes aasta kaks tuhat seitseteist. ja kuulen, et Euroopa Liit räägib väärtustest, õigustest ja nii edasi, aga need õigused peavad äh, kuuluma kõikidele, olgu nende puue siis nähtav või äh, mitte. puudu on poliitilisest tahtest, mitte ressurssidest või rahast. sarnastes tingimustes inimesed, näiteks äh, kurdid, pimedad ja nii edasi, kõiki tüüpi, tüüpe puu-, puudeid tuleb arvesse võtta. me peame tagama et äh, puuetega inimestega arvestataks kõikide otsuste langetamisel. president ja parlamendisaadikud, kes on täna kohal ja ka need, kes täna siin ei ole, palun tehke kõik jõupingutused, tagamaks Euroopa ligipääsetavus kõikidele kodanikele. aitäh! ja nüüd annan sõna härra Oswald Föllerile kes äh, esindab äh, Austria esindusorganisatsiooni. hallo, äh, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh kutse eest Euroopa Parlamenti ma olen meie, meie kallid esindajad. mina olen Oswald Föllerer, mina olen Viini esinduse keskuse liige ja mul on väga hea meel, et ma olen siin ja saan kõnelda äh, saksa keeles. meie keskus on sõltumatu, meie jaoks on sõltumatus väga oluline, äh, selle, kuna me oleme sõltumatud, peame me vaatama, mida me ütleme me peame kõigile nõuetele vastama ja äh, meie jaoks on väga oluline äh, osalus teistest organisatsioon, organisatsioonidest. me saame olla heaks näiteks, kuidas eneseesindamine äh, toimib. meie äh, Viini keskuses äh, hoolitseme selle eest, et äh, õpiraskustega inimesed on võrdõiguslikud. Neil peab olema võrdne võimalus osaleda poliitikas, see on praegu olulisem kui kunagi varem. ja see on oluline ka valimistel kaks tuhat üheksateist. mina olen Austraalias osalenud paljudel poliitilistes kohtumistel ja äh, suhtlemine teiste puuetega inimeste organisatsioonidega on samuti oluline, sest koos me saame rohkem saavutada ja see koostöö teiste riikidega mängib väga olulist rolli ja selline kohtumine nagu täna võimaldab meil omavahel arvamusi vaheldada ja vastastikku üksteist tugevdada. Äh, sellised kohtumised peaksid sagedamini aset leidma ja me vajame äh, rohkem äh, tuge, et inimesed äh, saaksid siia tulla. paljudel inimestel õpiraskustega ei ole piisavalt raha selleks, et Euroopa võrgustike kohtumisele tulla. minul on tänu oma tööle võimalus siin olla ja meie moto on mitte midagi ilma, meie kohta ilma meieta. tänan teid tähelepanu eest. Uh, aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Branislav Mamoika, kes on äh, Slovakkia puuetega inimeste nõukogust. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, mina tahaksin rääkida sellest, mida tähendab äh, puuetega inimeste organisatsioonide tõhus tegevus? puuet, kodanike õigused, äh, puuetega kodanike õigused on äh, selles dialoogis väga olulise, olulised ja loomulikult tahaksin ma väga äh, olulisest äh, asjast rääkida, nimelt äh, juurdepääsu võimaldavast direktiivist. see direktiiv on väga oluline samm selles suunas, et suurendada Äh, avalike äh, ühiskondlike hoonete juurdepääs, äh, pääsetavus, samuti võimalust osaleda valimistel ka puuetega inimestel. selles direktiivis kõneldakse ka kandidaat, kandidaatidest, nende paigutamisest valimisnimekirjadesse, et valimisnimekirjades saaks olla ka sõltumatud kandidaadid Äh, tihtipeale, aga ei ole inimestel võimalik selle, seda direktiivi kasutada. Äh, näiteks äh, kõrgkoolides ei ole tihtipeale juurdepääsu veebilehe, lehted, veebilehtedele, mis oleksid meile arusaadavad ja mul on väga hea meel, et parlamendisaadikud on valmis meie organisatsioonidega aktiivses dialoogis osalema, nii et, et meie heaks uusi õigusakte vastu võetakse, ka meie hääl kuulda on. aitäh ja nüüd äh, saab sõna härra Jan Filip äh, Libitski, tegemist on Poola senati, Poola, Poola parlamendi äh, liikmega, palun, teil on sõna. kõnelejal ei ole mikrofon sees. daamid ja härrad, mina olen Poola senati liige, ma olen puudega inimene ma olen parlamendi puuetega inimeste rühma juht ja tahaksin väga selgelt öelda, et puuetega Poola kodanikud osalevad üsna suurel arvul valimistes, valimistel, sellepärast et kui, kui neid on äh, palju, siis korraldatakse nende jaoks ka spetsiaalsed valimisjaoskonnad ja meil on väga hea meel selle üle, et ametiajal, mis lõppes aastal kaks tuhat viisteist, eh, võtsime vastu terve rea meetmeid, mis on kasulikud just nimelt puuetega hääletamise, hääletajatele, nad saavad eh, kirja teel hääletada, volitaja eh, abil hääl-, volitatud isiku abil hääletada ja kasutasime ka spetsiaalseid seadmeid nende inimeste jaoks, kes ei näe ja meil on väga hea, me loodame, et meil õnnestub kasutusele võtta ka hääletus interneti teel. kahjuks praegu valitsuses äh, olev äh, erakond esitas uue seaduseelnõu, mis tahab sellistele lahendustele lõpu teha, nagu näiteks kirja teel hääletamine. Äh, seda mainis juba ka härra Plura. räägitakse, et selline hääletamise hõlbustamine võib kaasa tuua valimispettuse mina tahaksin sellise arvamuse vastu protesteerida. siin Euroopa Parlamendis Brüsselis tahan ma öelda, pöördudes Poola praeguse valitsuse poole. puuetega ei ole mitte Poola vali-, kodanikud, need inimesed, kes on puuetega, ei ole ohuks valimistele, nemad ei taha valimispettust toime panna. kui mina peaksin ütlema, kes on äh, Äh, võimeline valimispettust toime panema, siis ma mõtleksin praegu valitsuse äh, val,, praegusele valitsusele ja mitte puuetega inimestele. lõpetuseks tahaksin tänada oma sõpra härra Pluurat selle eest, et ta mind siia kutsus ja tahaksin teda tänada võimaluse eest, et ma sain täna esineda teie kui Euroopa puuetega inimeste esindajate ees, aitäh! Ja również bardzo dziękuję panie Eh, suur aitäh teile, härra Libitski. ja ma olen eh, mures, et me oleme Poolas eh, kaotamas midagi sellist, mida teised veel üritavad saavutada aga nüüd saab sõna proua Kozlovska-Rajevitš, kes on Euroopa Parlamendi saadik, palun suur aitäh, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, kallid külalised. kõigepealt eh, tahaksin ma tänada eh, selle ürituse korraldajaid. tahaksin teid tänada neljanda puuetega inimeste Euroopa Parlamendi kokkukutsumise eest. see aitab meil hinnata, mis siiamaani on tehtud ja panna paika need väljakutsed, mis seisavad meie ees tulevikus, enne kui me saavutame täieliku kaasatuse ja kodanike võrdse äh, kohtlemise. tahaksin juhtida tähelepanu, et meil on siin äh, härra Plura ja härra Kuusa ja proua Stevens, selline kuldne kolmnurk, kes võitleb siin Euroopa Parlamendis inimese, puuetega inimeste võrdse kohtlemise eest. võrdne kohtlemine ja diskrimineerimise puudumine on sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides ja liikmesriikide õigusaktides. inimõiguste ellurakendamine nõuab ka õigust hääletada, õigust osaleda valimistel langetada otsuseid selle üle, kuidas meie riike juhitakse, osaleda avalikus elus palju kordi on täna siin öeldud, et on väga oluline, et äh, õigusaktid, mis äh, seda kõike sätestavad, ei jääks üksnes paberile, vaid äh, ka tegelikkuses toimiksid. me peame kõrvaldama tõkked, mis ei lase inimestel valimistel osaleda. me oleme aastas kaks tuhat seitseteist, meil on kaasaegne tehnoloogia Äh, tõkete eemaldamine muutub kergemaks ja odavamaks ja küsimus on poliitilises tahtes ja mitte enam rahas. tahaksin rõhutada, et äh, viimastel aastatel äh, parla-, Poola parlamendis oleme meie näiteks hõlbustanud puuetega inimeste osalemist valimistel kõigil tasanditel me ei ole kasutanud ainult pimedate kirja, oleme võimaldanud kirja teel, volitatud esindaja teel hääletamist Äh, oleme valimisjaoskondade juurdepääsetavust parandanud. ma olen väga mures sellepärast, et praegu on parlamendil plaanis uued muudatused, nii et, et mõned nendest äh, valimist hõlbustavatest äh, meetmetest kaovad. ma loodan, et mõned inimesed siiski hääletavad puuetega inimeste poolt, sõltumata nende poliitilistest poolehoidudest, sest meil on selles küsimuses vaja edasiminekut ja mitte tagasiminekut, aitäh! Agnieszka. aitäh, Agnieszka. ja nüüd äh, annan äh, sõna härra Tupiluusi Tudorellile, kes on Rumeenia puuetega inimeste nõukogu esindaja. palun. aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud minu nimi on Tupilusi Tudorel ja ma esindan äh, Rumeenia puuetega inimesi ja äh, esindan siin konkreetsemalt Rumeenia puuetega inimeste nõukogu. ja selle organisatsiooni nimel tahaksin äh, tervitada selle ürituse korraldajaid ja tahaksin tänada parlamendisaadikud Norika Nikolaid, ilma kelleta see delegatsioon, mida mina esindan, ei oleks täna saanud siin kohal olla lugupeetud daanid, daamid ja härrad, eh, ühtne Euroopa peab muutuma tegelikkuseks. Eh, Euroopa on eh, mitte üksnes võimukeskus, vaid ka siin peavad kõigil kodanikel olema õigused, sõltumata sellest, millisest riigist nad pärit on, milline on nende seisund, kas neil on puuded või mitte me näeme igal pool tõkkeid, mis ei lase meil meie unistusi realiseerida ja oma potentsiaali saavutada selline asi ei tohiks juhtuda, ei tohiks kõrvale jätta puuetega inimesi üldistest tegevustest ja poliitilisest elust. me teeme ettepaneku, et Euroopa Parlament võtaks vastu eh, direktiivi, mille alusel äh, puuetega inimestel oleksid valimistel samasugused õigused nagu näiteks rahvusvähemustel ja seetõttu oleks meil ka õigusloome asut-, organites oma esindaja, kes saaks tõhusalt kaitsta meie õigusi ning kes teaks, millised on meie huvid ja oskaks neid siis seetõttu ka kaitsta Äh, puuetega inimeste staatus äh, on midagi, mida ei tohi eirata. Äh, võib-olla järk-järgult tehnoloogia arenguga hakkab ühiskond lõpuks ometi arvestama sellega, et on vaja asju muuta selles osas, kuidas puuetega inimesi koheldakse. samuti on meil vaja Äh, panna paika konkreetsed prioriteedid, me peame mõtlema Euroopa Liidule, Euroopa Liidu tulevikule ja väärtustele. me tahame, et ka meie saaksime olla kasulikud tänases maailmas ja realiseerida oma potentsiaali. ja seetõttu äh, me äh, kordame ikka ja jälle Euroopa puuetega inimeste loosungit, ei midagi ilma meieta meie kohta. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Anastas Poola nägemis- ja kuulmispuuetega inimeste toetuse ühingust, palun. ma ei näe ega kuule, aga ma ei usu, et see on väga oluline. Äh, oluline on anda võimalus inimestele, kellel on puuded, nii et, et nad saaksid osaleda valimistel, et nad saaksid hääletada. minu arvates on väga oluline, et meil oleks juurdepääs infole äh, viipekeeles või pimedate kirjas aga nende jaoks, kes ei näe ega kuule, on kõige olulisem see, et me saaksime suhelda. inimesed äh, vajavad äh, juhti ja tõlki, kedagi, kes suudab nendega suhelda näiteks kas või puut-, puudutuste teel. sellised inimesed äh, vajavad äh, selliseid teenuseid, äh, sellepärast et niimoodi saame ka meie hääletada, aitäh. daamid ja härrad. tahaksin tänada kõiki neid, kes selles arutelus osalesid, tahaksin neid tänada nende sõnumite eest, tahaksin tänada meie publikut ja samuti tahaksin äh, tänada kõiki tõlke, sest et ilma teie abita poleks tänane arutelu olnud võimalik. ja nüüd annan jällegi sõna Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi presidendile Janis Vardakastanisele. aitäh, härra äh, Plura. ma tahaksin veel kord tänada härra Adam Koosat, härra Marek Plurat ja oma kallist kolleegi Maureen Bigotti suurepärase eh, juhatamise eest sellel esimesel eh, arutelul. tahaksin tänada ka kõiki neid, kes sellesse arutelusse oma panuse andsid, kes eh, varustasid meid väga olulise infoga, väga oluliste teadmistega, mis aitavad meil laiendada meie töö ulatust tahaksin tänada ka kolleegi Pat Clarki selle eest, et ta tutvustas meile kõigile Euroopa valimiste manifesti, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimiste manifesti ja selle sessiooni lõpuks äh, õnne, äh, me loodetavasti võtame vastu selle manifesti, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi ja saame kampaaniat alustada. ja meil on kohustus viia see kampaania igasse Euroopa nurka. nii et, et äh, nüüd on mul ülesanne siis asuda ametliku menetluse juurde manifesti heakskiitmiseks. tahaksin teile öelda, et kõik see, mida te ütlesite, kõik see on teadmiseks võetud ja seda kasutatakse teie huvides. nagu ma ütlesin, kampaania algab praegu niisiis tahaksin nüüd ametlikult küsida, nagu me teeme ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi töökohtumisel, kas keegi on selle ettepaneku vastu, mida siin tutvustati ja mida me oleme arutanud juba mitu nädalat varem? Moriin, kas sa näed kedagi vastu? kas keegi on erapooletu? seega ma äh, saan aru, et ühehäälselt on manifest heaks kiidetud. võtke see manifest ja äh, tehke sellest laskemoon, mida kasutada juurdepääsu saavutamiseks Euroopa Parlamendi valimistele. kaasake tehkem rohkem puuetega inimesi, tehkem neist Euroopa Parlamendi saadikud aastal kaks tuhat üheksateist. meil on vajalik jõud. me ei, suudame seda. aitäh teile kõigile, kolleegid ja nüüd oleme kõik ära teeninud lõunasöögi. aga, aga me peame käituma korralikult, nagu siiani oleme käitunud, me peame ajakavast kinni pidama, nii et, et kohtume kümne minuti pärast väljas, jälgige juhtnööre, mis teile on antud, nautige lõunasööki, nautige seda, et te ei pea tööd tegema ja enne kahtekümme minutit olge palun siin tagasi. Nice.